Diakonuu raport Euroopa kultuuripärandi ühtse käsitluse väljatöötamise kohta, raportööril on neli minutit töö tutvustamiseks. raportul pe care vi l prezint acum încearcă să convingă decidenții politici de import-. suur tänu. me peame suutma veenda poliitikuid selles, et ka kultuuripärand on väga oluline see kultuuripärand äh, tähendab seda, et meil on võimalusi ka majanduslikuks arenguks ning uute töö, töökohtade loomiseks. seda ei tohiks unustada. Euroopa kultuuripärandit äh, peaksime me kõik tunnustama ja kaitsma. tegemist on millegi sellisega, mille üle peaks toimuma ka avalik debatt ja seda igapäevaselt seda tahaksin ma öelda sissejuhatuseks. ja veel soovin ma rõhutada seda, et eh, igal aastal et sel aastal toimub Euroopa kultuuriaasta ning eh, seda ka rahastatakse ja ma tahaksin komisjoni paluda, et eh, nad looksid, et nad looksid internetis ka sellise veebilehe, kus kultuuripärandist räägitaks. me ei tohiks Äh, mõelda, et internetis on kõik juba olemas, see ei ole tegelikult nii, see ei ole tõsi. Euroopas on mitmeid liikmesriike, millel on küll väga rikkalik kultuuripärand, kuid seda kultuuripärandit mujal ei tunta, sest riik ei suuda seda ise tuntuks teha, kuna tal ei ole selleks piisavalt raha. peale selle on vaja leida sobiv künnis rahastamiseks, see künnis peaks olema viiskümmend protsenti Ehm, praegune künnis on leitud, on paika pandud äh, täiesti suvaliselt äh, ja me ei pea seda õigeks. kodanikud on meile öelnud, et praegune künnis on liiga kõrge, et see on äh, vastuvõetamatu ja et seda tuleb muuta. lisaks on vaja paremini levitada kultuuripärandi projekte või kultuuriprojekte meil on aga raskusi kõigi nende projektide tunnustamisega, näiteks kui restoran tegutseb sellises hoones, mis on pärit keskajast, siis peaks kaitstama ka seda restorani kultuuripärandi osana. me peaksime lisaks sellele püüdma luua ka selliseid töökohti, mille eest hästi äh, makstakse. me ei tohiks unustada ka seda, et Palmiirile on osaks langenud rängad rünnakud. tegemist on linnaga, mis kuulus maailma kultuuripärandi hulka, tegemist oli ühe maailma imega ja see imeline linn on nüüd äh, hüvit-, äh, on nüüd hävitatud. kurjategijad ründasid seda linna sellepärast, et see linn on ka sümboliks, ta oli ühtse, ühise äh, ülemaailmse kultuuripärandi sümboliks ja ma tervitan siinkohal neid kolleege, kes on nõudnud resolutsiooni vastuvõtmist, millega mõistetaks hukka selle linna hävitamine ning öeldakse, et selle linna hävitamine oli inimsuse vastane kuritegu. kahetsusega pean ütlema seda, et hiljuti viidi läbi uuring ja see uuring näitas, et me oleme kohutavas olukorras ning see olukord muutub veelgi halvemaks ehk siis eh, kultuuri kaitstakse pigem geopoliitiliste ning eh, majanduslike näitajate järgi, kuid eh, ei arvestata põrmugi kultuuriliste kriteeriumitega. ma tahan öelda sellega seda, et praegu valitseb Euroopas pagulaskriis, nagu me teame, pagulaskriis, mille, mis on enneolematu suurusega alates teisest maailmasõjast, kuid on võimalik, et pagulaskriis peidab enda taga üht hoopis suuremat kriisi, kultuurikriisi, sest põrkuvad kaks erinevat tsivilisatsiooni. ma loodan, et ka komisjon sellega arvestada oskab, aitäh! aitäh raportöörile ning nüüd saab sõna härra Kristoforo üheks minutiks. ja mena ei Euroopi ineorismos. tänan. minu jaoks on Euroopa visiooniks äh, kultuuripärand. ma lähtun äh, sellest, et Euroopa on tõesti kogu meie kultuuripärandi kaitsjaks. mina olen pärit Küproselt. ja meil on äh, olnud suurepärane kultuuri pärand, samas nelikümmend üks aastat tagasi see sai rikutud ja toimub nüüd illegaalne kaubitsemine. Küpros on nüüd liitunud Euroopa Liiduga, meil on äh, tuhandeid äh, kirikuid, ähm, religioosseid ähm, hooneid, äh, mis on äh, hävitatud ähm, siin Euroopa Liidus ja kultuuripärandeid hävitatakse, siis see on kuritegu. Euroopa Komisjon alati lubanud, et võetakse meetmeid, aga on vaja ka õiguslikku raamistikku, et oleks võimalikud need äh, kultuuriväärtused äh, tagasi äh, viia nende päritolu kohta ja et Küprose sugused riigid saaksid hüvitist. kõneajast tuleb kinni pidada, tuletab proua juhataja meelde. kuule, Kosta, palun. suur tänu. tegemist on äh, suurepärase raportiga. raportöör on tõesti väga palju aega sellele pühendanud äh, me soovime Euroopa Komisjoni tähelepanu sellele olulisele teemale juhtida ja kutsuda Euroopa Komisjoni üles jätkama jõupingutusi selles valdkonnas. kultuuripärand on ka arengutelg, meil on võimalik äh, niimoodi edendada koostööd äh, erinevate valdkondade vahel, kultuuripärandil on ka sümboolne väärtus mis on kõigile selge ja kahjuks just traagilised sündmused meenutavad meile seda väärtust. väga oluline on pöörata tähelepanu äh, ka sellele, et UNESCO on defineerinud kultuuripärandi äh, inimpärandina kultuuripärand äh, puudutab nii avalikku kui ka erasektorit ja kindlasti tuleb erilist tähelepanu pöörata äh, ressursside mm, kättesaadavusele pärandi kaitsel. härra Muraes, palun. proua juhataja. mis puudutab nüüd Euroopa kultuuripärandit, siis ma tahaksin öelda, et äh, teise maailmasõja ajal rüüstati paljud Kreeka arheoloogilised äh, pärandikohad, tuhat üheksasada nelikümmend kuus näiteks. meil on olemas vastavad Kultuuriministeeriumi raportid äh, ja on olemas direktiiv üheksakümmend kolm kultuuriväärtuste tagastamise kohta. meil on olemas ka UNESCO dokumendid äh, selle kohta, et kultuuriväärtusi tuleb tagastada ja siinkohal ma tahaksin öelda, härra volinik, et äh, ma juba aasta tagasi mainisin äh, seda teemat siis, kui toimus teie kuulamine ma küsisin, et kas teil on äh, vastus äh, selle kohta, mis puudutab natside poolt röövitud äh, varade tagastamist. järgmisena üheks minutiks kolleeg Jakovitš, palun. Ameerikast saab suur kaubamaja, Aasiast saab suur vabrik äh,, Aafrikast saab suur turismisihtkohast ja Euroopast saab suur muuseum nii saja aasta pärast. niimoodi ennustatakse tulevikku. meie materiaalne ja immateriaalne kultuuripärand on ääretult oluline ja tahan siinkohal tähelepanu juhtida ühele faktile. vaadake, mida tähendab kultuur Euroopa turismile. see ongi põhimõtteliselt äh, selle valdkonna keskmes, see on ääretult oluline meie identiteedile ja meie majandusele ja seetõttu ma toetasin ka Euroopa pealinnade projekti. aga Euroopa Komisjon peaks äh, minu arvates kaaluma teatud piirkondade defineerimist ähm, kultuuripiirkondadena. kolleeg äh, Maraka, palun. me vaatasime abitult pealt äh, Palmiira hävitamist. me ei saanud mitte midagi teha, aga kui me räägime Euroopa kultuuripärandist, siis äh, meil on võimalik äh, lähenemisi kooskõlastada, integreerida. kui me räägime Euroopa tulevikust, siis me peame alustama ajaloo austamisest, ajaloo mõistmisest. see kõik on aluseks religioossele, sotsiaalsele, majanduslikule identiteedile meie kontinendil nii et äh, me oleme õigel teel ja seetõttu meil ongi vaja ühtset Euroopa kultuuripärandi portaali, mis toonitaks ka kui olulised on kodanikud ja piirkonnad ühislähenemise väljakujundamisel. volinikul on võimalus vastata, palun. Thank you, madam speaker tänan, juhataja, austatud parlamendiliikmed. komisjon soovib äh, tänada raportööri härra Diakonut ja variraportööre selle tervikliku raporti ees. raport äh, katab kogu kultuuripärandi äh, spektrumi, kaardistab hetteolukorra, mainib, mida tuleks tulevikus teha kindlasti on Euroopa Komisjoni arvates vajalik toetada, edendada kultuuripärandi äh, kaitset kultuuripärand äh, annab olulise panuse majandusliku ja sotsiaalsesse arengusse, see puudutab kõikide eurooplaste elu, see tugevdab nende omanditunnet äh, ja Euroopa identiteeti. pärand kahjuks tihti langeb hävitamise ja vandalismi ohvriks, nii nagu me oleme nüüd näinud äh, Süürias ja Iraagis. aga pärandit äh, ohustavad ka vähem vägivaldsed äh, ohud. meil tuleb ähm, kohelda pärandit ähm, väga ettevaatlikult äh, meil tuleb äh, võtta tarvitusele meetmed, äh, poliitikad ja mehhanismid, et tulla toime nende väljakutsetega, millega kultuuripärand äh, silmitsi on. Euroopa Komisjon on juba võtnud samme mitmetes valdkondades, mida siin raportis on mainitud. me teeme koostööd liikmesriikidega kaasava halduse teema kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat seitseteist pööratakse olulist tähelepanu teadmiste vahetusele. selles valdkonnas me edendame ka regioonide omavahelist kogemuste vahendamist ja teineteiselt õppimist, heade praktikate vahetamist. Euroopa Komisjon jätkab ka liidu sisese koostöö edendamist rahastamisprogrammide valdkonnas ja lõpetuseks vastan äh, kolleegi konkreetsetele küsimustele. minu vastus on kahjuks samasugune nagu minu kuulamise ajal. Euroopa Komisjonil ei ole mingisugust võimu juhtida kahe liikmesriigi vahelist äh, ajaloolist äh, konflikti lahendust. suur tänu äh,